häälteenamuse nõue ja ülemkogu vahel, kus on ühehäälsuse nõue, see tähendab seda, et kui me midagi ka kokku lepime, siis reeglina see blokeeritakse ülemkogus. ma palun teid praegu ja ka tulevaste aastate tarbeks, tegelge selle poliitilise võitlusega, me peame selle võitma, sest muidu on nii, et ükskõik, mis nimekirju me siin koostame, need on lihtsalt soovide nimekirjad ja neid soove ei saa mitte kunagi täita ja tänan teid, eh, härra juhataja, et lasite mul rääkida pisut kauem kui neli minutit, mis oli mulle ette nähtud, aitäh teile! aitäh ja nüüd saab sõna proua Keller eh, Roheliste nimel lugupeetud peaminister, tänan teid selle kõne eest, see oli tõepoolest väga tugev, väga Euroopa-meelne ja see teeb mulle suurt rõõmu, sellepärast et paljud inimesed muretsevad, kui me räägime Euroopa tulevikust. meil on mitmeid valitsusi, kes tegelikult ei suuda täita õigusriigi põhimõtet, ei suuda austada demokraatiat oma kodumaal ja seetõttu on hea näha, et asju võib ajada ka teisiti. ma tänan teid ja õnnitlen teid selle nimel, et Hispaanias on juba vastu võetud meetmeid, millega täidetaksegi neid kohustusi, millest te siin räägite. kõigepealt siis miinimumpalga tõstmine üheksasaja euroni, mis tõepoolest aitab väga paljusid peresid, kes on minevikus kannatanud just nimelt kärpemeetmete ja sotsiaalsete reformide tõttu ja see on kombineeritud teie maksuõigusliku reformiga, mis kindlasti ka annab häid tulemusi. meie tahame, et meil oleks sotsiaalne liit ja selleks tuleb teha rohkem jõupingutusi nii ministrite nõukogus kui igas liikmesriigis eraldi. ma loodan, et teised järgivad teie eeskuju. teiseks, teie otsus tagada, et need perekonnad, mis päikesepaneeli paigaldavad, saavad sellest algatusest ka rahalist kasu nii võideldakse kliimamuutustega, kuid ühtlasi premeeritakse inimesi, kes on algatusvõimelised ja tagatakse, et kõik suudavad panustada sellesse, et me päästaksime oma planeedi, see on väga suur väljakutse. selliseid konkreetseid samme on väga vaja ja lõpuks on mul väga hea meel näha, nagu te ka ütlesite siin täna, et teie valitsuses on kõige suurem proportsioon, kõige suurem osakaal naisi kogu Euroopa Liidus naiste õigused on siiski inimõigused ja kahjuks oleme me väga kaugel sellest, et meil oleks tõeline sooline võrdsus, tõeline sooline tasakaal, kuid me peame pingutama ja Euroopa Liidus on palju liikmesriike mis on naiste õiguste ja ka inimõiguste vastu. hea meel on näha, et meil on ka mõned valitsused, kes suudavad Euroopa Liidu ambitsioonikat agendat edasi arendada ja töötada ka soolise võrdõiguslikkusega. kuid olukord Hispaanias ei ole kerge ja te olete pärinud oma eelkäijalt mitmeid probleeme, üks neist on Katalo-, Kataloonia olukord see kompromissitu ja järsk meetod, mida kasutas teie eelkäija, tegelikult tegi selle konflikti suuremaks ja hullemaks nüüd peate sellega tegelema teie ja on selge, et ainult demokraatlikud poliitilised lahendused võivad kuhugi viia. see tähendab seda, et tuleb lahendada ka vangide küsimus. ka meie fraktsiooni kaks ähm, endist liiget on praegu vanglas ja see, milles neid süüdistatakse, seda ei ole võimalik äh, isegi analüüsida, nagu on öelnud kohtud nii Belgias kui Saksamaal. me äh, arvame seega, et äh, meil on vaja algatada hea dialoog, sest hea tahe mõlemalt poolt viib meid edasi, ainult see aitab äh, lahendada probleeme nii Kataloonias kui Hispaanias kui ka tegelikult kogu Euroopas ja peale selle rääkisite te, härra peaminister, ka Euroopa väärtustest ja sellest, et me peame kõik neid kaitsma. seetõttu valmistab mulle probleeme ja muret ka Andaluusia küsimus ja äh, see, mida teevad praegu teie paremäärmuslased Nad eh, on kohalikus omavalitsuses, eh, seda talutakse, seda sallitakse ja mul on väga kahju, et konservatiivid ja liberaalid seda lubavad. sellepärast, et selline kokkulepe tagab ju selle, et natsionalistidel on võimalik kaasa rääkida Andaluusia, Andaluusia ning ka ähm, Euroopa tulevikust laiemalt, see valmistab mulle muret ja ma arvan, et väga paljud on rahulolematud. just äh, praegu on õige aeg konkreetselt tegutseda. meie, kõik fraktsioonid selles kojas peavad tegutsema, aga praegu ei tegutseta, tegemist on häbiväärse kokkuleppega, mis äh, tähendab siis seda, et äh, igaüks meist kiidab justkui heaks selle, et tehakse koalitsioon paremäärmuslastega. palun ärgem tehkem seda, teie võimuses on seda mitte teha ja me toetame naist, kes praegu võitleb äh, soolise ebavõrdsuse vastu, sellepärast et igasugune vägivald naiste vastu on täiesti äh, lubamatu kogu Euroopa Liidus. lubage ka meenutada, härra peaminister, et äh, kõik, millest te rääkisite, sooline võrdõiguslikkus, võrdsus, sotsiaalne Euroopa, et äh, seda tuleb teha Euroopa tasandil ja seetõttu me loodame teie algatuse peale nõukogus ja me loodame, et te toetate meid nõukogus me loodame, et te tagate, et kolleegid käivad teiega ühte jalga ja kui te seda teete, siis on meil võimalik minna edasi, saavutada sotsiaalne, demokraatlik, õiglane Euroopa ja sellisel juhul võite arvestada ka meie toetusega, tänan teid. aitäh ning kuue ja NGL-i nimel proua Lopez Bermejo suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud härra Sanchez, ma tänan teid kõigepealt selle eest, et olete siia tulnud ja ka teie sõnavõtu eest eh, Euroopa-teemalises eh, debatis. tegemist on olulise sõnavõtuga, sest eh, paremäärmuslik esiletõus Hispaanias ja kogu Euroopas on meile kõigile murettekitav, aga kas me kas me nüüd nõustume selles osas, ähm, me nõustume kõik ilmselt selles osas, et Euroopa ees on mitmeid ohtusid, kuid ma ei nõustu sellega, mida te rääkisite lahendustest. mis puudutab paremäärmuslasi ja fašistlikke rühmitusi, siis tuleb nendega võidelda ja tuleb äh, mõelda ka põhjusele, miks need on üldse esile tõusnud see, et nad esile tõusevad, on tingitud sellest, et valitsus ei suuda täita oma kohustusi töölisklassi ees. ma ei pea teile ju meenutama, et neoliberaalsed poliitikad, mida õhutatakse Brüsselist, on õõnestanud heaoluriiki, mis juba enne oli raskustes, nüüd on probleemid aga muutunud veelgi suuremaks ja kriisi halb haldamine on viinud ebavõrdsuseni, mis ei ole kindlasti jätkusuutlik olukord Teie olete kaitsnud äh, priviligeerituid ja see on kaasa toonud palju sotsiaalset äh, valu ja ka legitiimsuse kriisi. Hispaania omalt poolt on sellele olukorrale kaasa aidanud, on seda tuld õhutanud ja seetõttu on meil veelgi rohkem kibedust, on tehtud erinevaid kärpeid näiteks hariduse ja tervishoiu vallas. kaks väga kahjulikku tööturureformi, mis kahjustavad äh, nii mehi kui naisi, sellised asjad ei tohi korduda Te olete ausalt öelda vaimud ise välja kutsunud ja nüüd siis paremäärmuslased kasutavad ära seda meeleheidet, mis valitseb enamikus ühiskonnas. Nad räägivad valevaenlastest ja nende lahendused on ka valed, kuid nii see on. lugupeetud härra Sanchez, Euroopa Liidus elab rohkem kui sada nelikümmend miljonit vaest, kusjuures osad neist on töötavad inimesed. ja seda sellepärast, et see tootmismudel, mis meil praegu on, selle abil me lihtsalt hävitame iseennast. meie mudel põhineb sellel, et tööjõud oleks võimalikult äh, odav, kuid lisaväärtust ei toodeta on väga palju inimesi, kelle töökohad ripuvad juuksekarva otsas, sest äh, ettevõtjad ei maksa neile palka välja või lasevad nad hoopiski lahti. nüüd äh, loodetavasti saavutatakse ametiühingutega ikkagi kokkulepe see nimekiri, millest ma rääkida tahaksin, on kahjuks liiga pikk, aga ma tahaksin öelda, et kõige halvem on see, kui demokraatiast loobutakse ja antakse valitsemine hargmaiste ettevõtjate kätte. meie prioriteediks peaks olema ikkagi tegeleda reaalsete kodanike probleemidega, olenemata nende elukohast või taustast ja seetõttu tuleb rohkem mõelda avaliku sektori poliitikale, millega loodaks kõrgekvaliteedilised töökohad ja hoitaks ära see, et inimesi lihtsalt kuritarvitatakse tööturul siiani on kapitali vaba liikumine käinud käsikäes vaesuse vaba liikumise ja ebavõrdsuse vaba liikumisega. palun tehke lõpp sellele, et te lepite parempoolsete, parempoolsete majanduspoliitikatega, ärge sõlmige kahjulikke koalitsioone, tegelge töölisklassi probleemidega. meil ei ole vaja teie head tahet, meil on vaja reaalseid lubadusi ja kohustusi kui sotsiaalpoliitika tõepoolest on Euroopa poliitika südames, siis tuleb tagada, et me ratifitseerime Euroopa sotsiaalharta. ma arvan, et tegemist on hea sotsiaalse kokkuleppega. mida teie omalt poolt olete valmis tegema selleks, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks usutav ja usaldusväärne ja mitte täis vastuolusid? mõelge Lääne-Sahara ja Palestiina probleemile. meil on olemas valimisõigus ja me tahame soolist võrdõiguslikkust, sest praegu seda ohustatakse. meil on sooline palgalõhe, mis on struktuurne ja tegelikult esineb kõikides valdkondades. me jätkame võitlust oma huvide eest naistena, tänan. EFTD e e fraktsiooni nimel saab sõna proua Ferrara aitäh, president, austatud president, austatud peaminister, suur tänu, härra peaminister, et olete täna tulnud siia ja olete valmis meiega pidama debatti Euroopa Liidu tuleviku osas, see on viieteistkümnes debatt siin Euroopa Parlamendi ees. Euroopa Liit on läbimas väga rasket perioodi, viieteistkümnendat korda me esitame endale küsimuse üha kiireloomulisema küsimuse, et miks see nii on. poliitikud on valed, need toovad kaasa lihtsalt kahju ja hävingu. poliitikad on suurt kahju kaasa toonud eh, meie ühiskondades. president Juncker eile möönis seda, et kärpemeetmed on Euroopa Liidus suurt kahju kaasa toonud. jah, parem hiljem kui mitte kunagi seda möönda, aga kahju on tehtud et majandus on mm, olukorras, kus töötajate kaitse väheneb, haavatavad töötajad on sattunud üha suurematesse raskustesse ehm, inimesi ei austata, inimestel ei ole töökohti, inimestel on probleeme ehm, eluaseme leidmisega, meil ei ole sotsiaalset heaolu. Ehm, ei pea olema populist Mm, et mõista, et meil on väga palju inimesi, kelle olukord nõuab kiiret tähelepanu. järgmisel korral, kui me valime Euroopa Parlamenti, tuleb hoopis teistsugune parlament ja tuleb ka hoopis teistsugune komisjon. võimalik, et me näeme siis nende valede poliitikate lõppu rändepoliitikas on Euroopa Liit äh, igati läbi kukkunud, see on ilmselge, seda on igal pool näha. me ei ole suutnud äh, vastutust võtta, me ei ole näidanud üles sellist solidaarsust, kui oleks pidanud varjupaiga ja rände küsimuses, me ei ole reforminud varjupaigapoliitikat, mis peaks olema meie ühine poliitika, nii nagu alusleping seda ette näeb äh, pigem me oleme andnud järele natsionalismi diktaadile me ei ole suutnud äh, kokku leppida selleks, et äh, hallata rändevoogusid, eriti piirialadel. me oleme näinud, kuidas inimestel on äh, raske toime tulla selle suure sisserändega, rikutud on ka põhiõigusi ja mis puudutab sotsiaalmajanduslikku mõju, mõju kodanikele kogu Euroopa Liidus, siis see mõju on olnud tohutult suur Mm, asi ei puuduta mitte ainult äh, Hispaaniat, mm, keda on puudutanud äh, kärpemeetmed, äh, sama on näha Itaalias ja ka teistes ähm, riikides, kõikides Vahemereäärsetes riikides on rändeprobleem avaldanud oma mõju. Ähm, tuleb nüüd hakata tööle selleks, et lahendada rändeküsimus, lõpetada kärpepoliitika ja seda mitte ainult Vahemere-äärses eh, piirkonnas, me peame eh, saatma hea sõnumi oma kodanikele, nemad pöörduvad meie poole ja nemad paluvad meilt, et me lõpuks näitaksime, et me suudame Euroopa Liidus ennast kokku võtta ja asjad ära lahendada, me peame õige sõnumi välja saatma Euroopa Parlamendist Ehm, näiteks tuleb lõpetada see, et, et Euroopa Parlament reisib äh, Brüsseli, Luksemburgi, Strasbourgi vahel. Ehm, me hoiaksime tohutu summa kokku, mida võiks palju paremini kasutada, see on kohutav raiskamine, kuidas, kuidas seda selgitada oma valijatele, see on esimene selge näide et kõigepealt me peame selle naeruväärse raiskamise siin ise lõpetama loomulikult on väga palju probleeme, loomulikult on väga palju raha, mis läheb raisku. nii et Euroopa Liidu keskmes on väga palju probleeme, mis tulenevad siit. Euroopa keskmes peaksid olema meie kodanikud, nende huvid, nende tulevik, nende väljavaated, see peaks olema meie tähelepanu keskmes, mitte vähese eh, eliidi huvid. aitäh! ja nüüd NF-i sõnal saab sõna härra Bey, austatud peaminister, vähem kui aasta tagasi. aitäh, te saite oma töökoha tänu sellele, et enne teid võeti maha Mariana Rahoi ja teie ähm, saabumine oli muidugi imeline juhtum äh, Hispaania sotsialistidele, sest neil oli ainult kaheksakümmend kohta, kuid ülejäänud Hispaania kannatab teie tõttu. Teie esimene tegu oli see, et te tervitasite akvaariust, mis on äh, Prantsuse ja Saksamaa alus ja ajab äh, ebaseaduslikku sisserändajate smuugeldamise äri. Need, see on maffia, kes sellest võidab laevade opereerijad saavad kasu nõndanimetatud humanitaaroperatsioonist ja nende operatsioonide abil teenivad nad suurt raha suure hulga migrantide pealt, keda nad Euroopasse veavad. Macron ja Merkel muidugi tervitasid teid, sellepärast et teie toetate nende hullumeelset sisserändepoliitikat ja seetõttu nad õnnitlesid teid aastal kaks tuhat kaheksateist võtsite proua Merkeli kaks korda vastu, teist korda oma Andaluusia suveresidentsis ja ilma, et te oleksite nõu pidanud hispaanlastega, tegite te kantsleriga ka kokkuleppe äh, võtta enda riiki osa nendest sisserändajatest, kes Saksamaale ei mahu pärast seda, kui Merkel lubas aastal kaks tuhat viisteist piirid avada kõigile aga te ei võtnud äh, sealjuures äh, sealjuures arvesse seda, mis puudutab äh, Marokot, te ei võtnud arvesse seda, mida nimetatakse ebavõrdsuse kuristikuks. Teie eelkäijad on äh, ju selle riigiga juba mitmeid kokkuleppeid äh, sõlminud, need on palju stabiilsemad. ja seetõttu see tagasivõtmise leping hõlmab ju ainult neljateist kilomeetrit Lõuna-Hispaania ja Põhja-Maroko vahel, aga Te suutsite siiski üles näidata seda, et te tahate kiiresti avada uksed sisserändajatele ja see tõi kaasa selle, et teie piiridele tõesti saabus äh, hulgaliselt sisserändajaid ja mõnikord olid äh, nad, äh, toimusid relvastatud kokkupõrked ja nüüd siis äh, alates aastast kaks tuhat kaksteist on sotsialistid Hispaanias püüdnud teha seda, et muuda, muuta Hispaania põhiseadust ja äh, sellest ajast saadik on kogu Hispaania valitsus seisnud vastu äh, põhiseadusele, mis puudutab äh, eelarvelisi piiranguid Brüsselist. aga Hispaania inimesed hakkavad üles ärkama. ma räägin loomulikult paremäärmuslikust parteist Vox, kes on pääsenud koalitsiooni ühes kohalikus omavalitsuses ja pühib seal ähm, ähm, välja sotsialistid, kes on valitsenud nelikümmend aastat. ja veel tahaksin öelda, et alates aastast kaks tuhat kaheksateist on sisserändajate osakaal Hispaanias kasvanud saja kahekümne üheksa protsendi võrra võrreldes aastaga kaks tuhat seitseteist. aga kui me vaatame vastupidi Itaaliat, mida juhib Matteo Salvini, siis ebaseaduslik sisseränne on seal langenud üheksakümne viie protsendi võrra ja seda sellepärast, et sõnum on väga selge, itaallased ei kannata seda, et nende seadus seadusi rikkudes tullakse nende riiki. ja e, tõepoolest, Matteo Salvini on võidelnud ja seetõttu on ta vähendanud ka inimkannatusi. Guardiani artikkel ütleb, et tegelikult on inimkaubandus tänapäeval tulusam kui narkokaubandus ja seda loomulikult rääkimata veel hargmaistest ettevõtetest, kes hea meelega seda olukorda pealt vaatavad rändeprobleemi lahendamine on lihtsalt poliitilise tahte küsimus ja ma arvan, et Hispaania politsei on sama pädev kui Itaalia oma. aga teie teatasite enne jõule, et te loote erifondi sisserändajate integreerimiseks ja ma loodan hispaanlaste nimel, et nad enam kaua ei talu teie, teie vastutustundetut käitumist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 et äh, ta esindab selles äh, arutelus mitte mõnda parteid, oma parteid, vaid oma riiki. nii et äh, soovin palju õnne Hispaaniale oma suveräänsuse aastapäeva tähistamise puhul, selle puhul, et suutsite oma riigi ühtsust ähm, säilitada. nüüd Teie pooldate föderaalset Euroopat, aga mina arvan, kuigi, kuigi ma olen vägagi Euroopa-meelne, et siin peab siiski olema realistlik, peab, see peab põhinema realismile ja ähm, iga riik peab ise ähm, ise oma asjades seisma ja ma tundsin natuke puudust teie kõnes äh, sellest. me peame mõtlema selle, mida solidaarsus tegelikult tähendab me peame aitama neid inimesi, kes on ilma oma süüta sattunud hätta, kuid solidaarsus ei tähenda seda, et meie maksaks, maksaksime selle eest, mida teised raisavad, me, raiskavad. meil on vaja vastutustunnet eelarve küsimustes ning ma arvan, et Hispaania jääb meie ähm, partneriks praktiliste realistlike lahenduste juures eh, Euroopas ja seda enam, kui teie tänasest sõnavõtust välja tuli, aitäh. ja nüüd saab sõna Hispaania peaminister, palun. palun, teil on võimalus vastata esimestele, esimesele küsimuste voorule. aitäh, president. sooviksin tänada kõiki, kes sõna võtsid, suur tänu teile selle arutelu vaimu eest. kuulsime fraktsiooni juhtidelt ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma ei hakka ükshaaval ehm, kõigile vastama, vaid vastan kõigile korraga. loomulikult kõige tähtsam on see, et et äh, me toetaksime Euroopat ja Euroopa kaitseks ja toetaks meid. Ähm, see on see ühine joon kõikides kõnedes. loomulikult tuleb Euroopat äh, tugevdada, meil on ideoloogilised erinevused, aga tuleb ära otsustada, millist teed mööda edasi liikuda. kõigepealt rändeküsimusest härra Weberile tahaksin ma öelda seda, et jah, ma mõistan, et äh, te räägite ähm, milline on Hispaania Rahvapartei eh, seisukoht eh, sada kaks, kolmkümmend viis protsenti, sada kolmkümmend seitse protsenti kasvas meil korraga eh, rändevoog. ehk see oli, millega tuli toime tulla. ja me oleme alati teadnud, ja, ja sellepärast me võtsime ka Valencia sadamas akvaariuse vastu, me oleme alati teadnud, et rände väljakutse tähendab seda, et kõikidel liikmesriikidel peab olema ühine seisukoht, mis tugineb kahel aspektil, kõigepealt vastutusel ja teiseks solidaarsusel. Hispaania valitsus äh, loomulikult äh, toetab sellist välispoliitikat, äh, millest rääkis komisjoni asepresident, me peame koondama rahalised vahendid selleks, et aidata Aafrikat, meil on vaja suhteid päritoluriikidega, transiitriikidega, Maroko, Mauritaania, Sahara taguse Mm, Aafrika riikidega oleme tugevdanud kahepoolseid sidemeid mitte ainult Hispaania huvides, vaid kogu Euroopa Liidu huvides. Te võite ju ette endale kujutada, et aastaid on meil olnud Mauritaania, Maroko ja teiste eh, Aafrika riikidega eh, eh, tagasisaatmispoliitika, tagasivõtupoliitika selleks, et näiteks hiljuti käisin Malis, et vabatahtliku tagasivõtupoliitika mm, käima lükata. me edendame, meie valitsus edendab tagasivõtupoliitikat Aafrika riikides ja me tugevdame ka oma piiripoliitikat. ääretult oluline on tõesti tugevdada neid poliitikaid ja aidata rändajaid nende enda kontinendil. Pole kahtlust selles, et loomulikult Hispaania valitsus on selle poolt, et, et läbi vaadata Euroopa varjupaigasüsteem, Schengen ei tohi löögi alla sattuda. Ehm, kahju, et vähemus eh, erakonnad ei ole seda teinud, seda on teinud küll Rahvapartei suur fraktsioon Euroopa Parlamendis, aga, aga meie ei nõustu sellega, et, et siin tehakse vähikäiku. Eh, minule niivõrd ei tee muret eh, see, et, et mm, valitsusse kuulub mõni paremääruslik erakond, aga muret teeb see, kuidas, kuidas eh, nad on suutnud mõjutada mõningate eh, alati senini Euroopa-meelsete eh, erakondade poliitikat ja käitumist. härra Verhofstadt, te olete esmaklassiline esineja, meie valitsus on Mm, valmis andma oma toetuse mitmeaastase finantsraamistikule, seda ähm, ei ole olnud valmis tegema mitte ainult ähm, minu valitsus, vaid ka härra Rahoi valitsus. Ähm, see on ääretult oluline selliste poliitikate nagu põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika jaoks, ka rändepoliitika jaoks, teadus-arendustegevuse, innovatsiooni jaoks on seda eelarvet vaja. härra Weber, ärge olge mures, me ei anna nii-öelda rohelist tuld eh, oma valitsuse eelarvele e,. eelmine peaminister härra Rahoi esitas eelarve Hispaania parlamendile aprillis ja võin teile kinnitada, et meil on kavas võtta see vastu isegi varem, kui teised valitsused seda on teinud. tegemist on äh, väga hästi toimiva eelarvega, tugeva eelarvega mitte ainult sotsiaalvaldkonnas ka, vaid ka muudes ümberjagamise valdkondades. sellel on ka oma ehm, selline innovatiivne maksupoliitika osa, ehm, finantstehingute maks on sees, ehm, mis peegeldab mõningaid neid meetmeid, mis on välja pakutud siin teie kojas, mida me soovime Hispaanias juba rakendama hakata ja lubage rääkida ka Katalooniast. proua Keller viitas Kataloonia küsimusele aastast kaks tuhat neliteist, nii et aastast kaks tuhat neliteist on toimunud viis äh, hääletust Kataloonias. kolm piirkondlikku valimist ja kaks referendumit, äh, mis on olnud vastuolus Hispaania põhiseadusega ja Kataloonia autonoomsuspõhimõtetega. Ehm, maksimaalselt nelikümmend kaheksa protsenti katalaanidest on olnud iseseisvuspoliitika poolt, on näidanud need referendumid. ja seetõttu on järeldus selline, et enamus ei toeta sõltumatust, ehm, parlamendi enamust küll, aga ühiskonnas ei ole enamust, viiskümmend kaks protsenti Katalaani ühiskonnast ei toeta iseseisvust seega iseseisvusmeelsed erakonnad peavad tunnistama seda, et äh, Kataloonia ühiskonnas ei ole enamust iseseisvuse poolt, nad ei saa peale suruda seda enamusele. tegemist on poliitikaga, mida ei jaga enamus ühiskonnast. on selge, et me peame äh, vaatama näiteks Baierimaad, Äh, mm, Saksamaal või Venetot ja teisi piirkondi, kus on territoriaalsed pinged, on teatud liikumised, kes soovivad lahku lüüa. Äh, milline on vahe selle vahel, mis toimus äh, Kataloonias võrreldes Ven-, Venetoga või Baieriga, kus erinevad erakonnad on ähm, pooldanud näiteks Baieri sõltumatust Saksamaalt või, või Veneto sõltumatust Itaaliast Itaalia puhul näiteks, kui Riigikohus arutas küsimust, siis iseseisvusmeelne erakond ütles, et jah, me austame kohtuotsust. Hispaanias seda ei ole äh, toimunud niimoodi, vaatamata arvukatele kohtuotsustele on Kataloonia iseseisvusmeelsed erakonnad ühepoolselt deklareerinud äh, välja öelnud oma eh, piirkondliku põhiseaduse. probleemiks on teatud määral see, et iseseisvusmeelsed jõud ei ole ähm, austanud, pidanud kinni oma põhiseadusest tulenevat mandaati. aastast kaks tuhat kümme on eh, Kataloonial piirkondlik põhiseadus, eh, mille alusel on neil autonoomia ja, ja see probleem tuleb äh, lahendada, Hispaania riik on teadlik sellest. on veel üks asi, mis on oluline. on selge, et viimase kümne aasta jooksul on olnud selliseid poliitilisi erakondi, kes on Kataloonia küsimust ära kasutanud selleks, et võidelda sotsialistlike valitsuste vastu, kes on olnud võimul kui nad on võimul, siis nad on, nad on lojaalsed sotsialistlikule valitsusele. Hispaania on detsentraliseeritud riik, suur riik, väga palju sotsiaalseid valdkondi, kultuurivaldkondi, keeleküsimused mm, on detsentraliseeritud haridusküsimused, mis puudutavad noori poisse ja tüdrukuid, kes elavad äh, erinevates piirkondades, erinevates regioonides Ehm, maailmas eh, peetakse eh, Hispaaniat eh, ehm, teiseks kõige detsentraliseeritumaks riigiks, iseseisvusmeelsed erakonnad Kataloonias peaksid alustama ausat dialoogi ja tunnustama seda, et enamus Kataloonia ühiskonnast ei ole iseseisvuse poolt. ja Hispaania valitsus loomulikult peab seda dialoogi edendama ja hõlbustama nii-öelda kahe osapoole vahel Kataloonial Kataloonias natsionalistlike ja mittenatsionalistlike ähm, poolte ja kogukondade vahel. Ähm, meil on tugev soov lahendada probleem dialoogi abil, aga alati tuleb loomulikult kinni pidada põhiseadusest, ähm, iseseisvus äh, äh, toetavat erakonnad Kataloonias peavad samuti olema valmis eh, teise poolega läbi rääkima, et eh, ummikust üle saada. nii et põhimõtteliselt Kataloonias ei ole probleem eh, sõltumatuses, vaid selles, et tuleb õppida üksteise kõrval rahulikult elama. Finalmente, finalmente, usted ha hecho, señor Weber, una alusión. ja lõpetuseks. härra Weber Te rääkisite umbusaldushääletusest. umbusaldushääletus ähm, oli põhjendatud, äh, see tagas demokraatliku uuenduse meie riigis, äh, mis juhtus, et äh, Rahvapartei ja liberaalid ja, ja National Fronti sõsarettevõtted on ähm, teinud vähikäiku sellistes küsimustes nagu sooline võrdõiguslikkus, võitlus äh, koduvägivalla vastu. see, mis Andaluusias on toimunud, on ähm, see, mis on nii-öelda punase joone ületanud. igal juhul, austatud daamid ja härrad, tahaksin teile öelda, et Hispaania valitsus soovib äh, muuta Euroopa tugevaks, me oleme teinud omalt poolt ettepanekuid, me oleme rääkinud soolise võrdõiguslikkuse strateegiast, me oleme rääkinud võitlusest äh, ebakindlate töökohtade vastu, me oleme rääkinud töökoha tagatisest, noorte tagatisest, me oleme Euroopa tugevdamise poolt, et Euroopa suudaks meid kaitsta ja me peame hea seisma ka selle eest, et haavatavad äh, elanikkonnarühmad oleksid esindatud selle eest me võitleme, härra Verhofstadt, olete Euroopa Parlamendis olnud eh, pikemalt eh, kui mina Hispaania valitsuse eesotsas ja, ja, ja ma eh, ei ole päris kindel, ma küll võin mõista, et miks te olete ärritanud ja miks te ta-, tahtsite seda ärritust minuga jagada, aga kui te räägite sellest, et me peame kiirendama otsuse langetamise protsessi Majandus- ja Rahaliidu puhul ja välispoliitikas, siis tuleb kiirendada otsuste langetamise protsessi nõukogus, komisjonis ja parlamendis. ja nii nagu me ütlesime, tuleb hea seista selle eest, et võib-olla tõesti ei ole vaja ühehäälsust nendes põhiküsimustes, mida ma just mainisin. mõningatel juhtudel tuleb eh, siis aluslepingut muuta Mm, välisminister äh, rääkis sellest, et on teatud üleminekuklauslid, mida on võimalik kasutada selleks, et tugevdada ülemaailmset rolli, mis Euroopa Liidul on maailmas. aitäh! jätkame nüüd vaba mikrofoni äh, vooruga hääletuse lükkasime natukene edasi, aga sellegipoolest palun teil pidada kinni oma ettenähtud kõneajast mida paremini sellest kinni peetakse, seda rohkematel kolleegidel on võimalik ka sõna saada. sest et meil on avaldanud enam kui sada viiskümmend inimest soovi sõna võtta. härra Gonzales Pons kõigepealt, palun. lugupeetud peaminister, me elame praegu libauudiste ajajärgul, aga ka valede veendumuste ajajärgul ei saa ju öelda, et äh, olete, et te ei sõlmi kokkuleppeid äärmuslastega, kui samas olete te võimul tänu äärmuslastele ja terroristidele ning ka eelarve saate, saite vastu tänu vasaga äärmuslastele. kuid mis mulle tõsiselt südamevalu valmistus, oli see, et te ei, et te ütlesite, Kataloonia puhul ei ole küsimus mitte iseseisvuses, vaid selles, et inimesed oskaksid kõrvuti rahumeelselt elada, see on hästi naeruväärne juba kaks aastat oleme kaitsnud Hispaania ühtsust siin, kuid äh, küsimus on siin veendumustes, õigetes veendumustes. Te olete siin selleks, et kaitsta ähm, äh, teie riigi huve ja see ei ole teil siin õnnestunud. meie äh, poliitilisel perekonnal see õnnestunud on, aga teil mitte. ja see valmistab mulle südamevalu kolleeg Presso, lugupeetud äh, peaminister, me oleme praegu väga raskes hetkes Euroopa Liidu jaoks, te tõstsite esile Euroopa väärtusi ja minu jaoks äh, annab see lootust, see on lootussäde, et me suudame hakkama saada Euroopa probleemidega. et meil saab olema rohkem Euroopat ja parem Euroopa aga ma arvan, et me ei austa Euroopa piisavalt, kui me, kui kasutame seda koda siin selleks, et mitte selleks, et näidata äh, või rääkida sellest, kuidas Euroopa ühise probleeme lahendada, äh, inimeste võrdsus, naiste-meeste võrdõiguslikkus, kui öelda, kui kui me ei suuda seda, siis on väga raske selgitada, et Euroopa peaks olema lahendus. see on Euroopa probleem, sotsiaalse demokraatia probleem. me peame küünte ja hammastega kaitsma Euroopat, mis äh, inimeste huve kaitseb, me peame taastama usu Euroopasse ning mul on väga hea meel, et meil on äh, selline valitsus ja valitsusjuht, kes äh, neid Euroopa väärtusi kaitseb. aitäh järgmine kolleeg, palun. Äh, suursotsiaaldemokraadid on öelnud, et äh, poliitika äh, saab toimida ainult tõeluse najal. eile me tähistasime euro aastapäeva ja ma kuulsin kuud kõnet, kus ei, meil ei ole mitte mingit pistmist reaalsusega, sa räägid ainult soovidest. härra peaminister, soovida sotsiaalset Euroopat. sotsiaalne Euroopa on selline Euroopa, mis annab oma kodanikele töökohti, mis annab noortele tulevikuperspektiivi, see on määrava tähtsusega ja tuleb endal küsida, miks on Euroopa kõige aeglaselt kasvav majandus maailmas, miks see nii on? meil on vaja erainvestoreid, miks meil ei ole erainvestoreid, sellepärast et Euroopa läbib lõhe ja see lõhe on euro. vaada, vaadakem Saksamaale, seal on äh, tohutult äh, maksutulu, ei ole äh, tööpuudust teistes riikides, aga mm, töötavad inimesed elavad siiski vaesuses, see ei ole see sotsiaalne Euroopa, mida meie soovime. kolleeg Linnar, palun. Eh, señor presidente Sánchez suur tänu, president, lugupeetud minister, me seisame silmitsi üha suuremate ohtudega, ohtudega, mis puudutab pop-, populiste separatiste. me ei saa neid aga mitte lihtsalt hukka mõista, vaid me peame äh, võitlema selle olukorraga, mis praegu ähvardab just keskklassi inimeste heaolu. peaminister Sanchez äh, populistide tee ei ole õige, ükskõik kumb äärmus, kumb äärmus nad on, see ei aita Euroopat edasi, vaid hävitab meid. meil on vaja selliseid inimesi, kes usuvad Euroopasse, kes soovivad Euroopat üles ehitada ja kaitsta. ning äh, ma meenutaksin äh, inimestele, kes ütlevad, et äh, kes, kes räägivad Katalooniast, et populaarsuses populaarsuselt esikohal on Katalonias Ciudadanose äh, partei. Mm, me peame kõik olema ühtsed, me peame võitlema ühiste väärtuste eest äh, ja see kehtib nii Euroopa kui Hispaania kohta. Ähm, kolleeg Pove, palun. Monsieur le lugupeetud juhataja, lugupeetud Hispaania peaminister, viiendal novembril külastasin ma endist Euroopa Parlamendi liiget, kes praegu istub vanglas Hispaanias. kas on tõesti tänapäeval veel mõeldav, et sellises olukorras need inimesed, kes on valitud Euroopa Liidu tasandil sellisesse institutsiooni, võivad pärast Kataloonias sattuda vanglasse, kusjuures see on justkui täiesti seaduslik ja seda oma poliitiliste veendumuste tõttu. selles parlamendis on mitmeid kordi mõistetud hukka see eh, poliitika, mida ajab eh, härra Orban. mitu korda on öeldud, et sellega piiratakse vabadusi, sama on öeldud Poola kohta ning neid on süüdistatud põhjusega, on öeldud, et nad ründavad õigusriigi põhimõtet ja seda on rünnatud ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. kas siis Hispaania on oma põhiseaduse tõttu ja Kataloonia poliitiliste valikute tõttu liikumas nüüd nende riikide nimekirja? ma leian, et sellest on kahju. ma kuulasin ära teie kõne, aga kuidas saan ma täna öelda, et need inimesed, need saadikud, kes äh, on kohalikes omavalitsustes, et nad võivad äh, sattuda vanglasse, ma jään ootama dialoogi teiega, ka mina soovin seda, aga dialoog ise ei vabasta inimesi vanglast, seetõttu ma loodan, et te teete seda pärast meie diskussiooni ja ma arvan, et te peate kandma oma vastutust ja et äh, inimestele tuleb tagada õiglane kohtupidamine, isegi kui te ei ole sellega, äh, kohtuotsusega nõus, tagada tuleb see, et austatakse demokraatiat. aitäh, aga mina tuletan teile meelde, et rääkida tohib ühe minuti. Teie räägite rohkem, siis keegi teie fraktsioonist kaotab äh, selle tõttu oma kõneaja. sellised on reeglid ja palun nendest kinni pidada. härra Urban Crespo. Senor Sanchez, su gobierno en... aitäh lugupeetud härra Sanchez. Teie valitsus tervitas Aquariuse nimelist alust ja kuus kuud hiljem keeldus Barcelonas tegutsemast. see on muidugi kasulik fašistidele, näiteks Salvinile. Te räägite sellest, et tühistate oma uue seaduse, aga ei ole seda teinud. ütlete, et võtate tööjõureformi tagasi, aga ei ole seda teinud. ja peale selle olete te loonud olukorra, kus äh, suured ettevõtjad võivad hakata koondama sadu töötajaid. Te ütlesite, et te maksustate pangad, teie eelkäija ütles, et ta maksustab äh, pangad, et ta, et ta äh, lahendab eluasemete probleemi, aga ikkagi tõstetakse inimesi oma kodudest tänavatele. nii olete te ju ikkagi neoliberaalsete koalitsioonide liitlane ja käsilane meil on vaja olukord ümber pöörata, vaatame, mis toimub eh, Andaluusias. Eh, laev, nagu öeldakse, tuleb eh, saja kaheksakümne kraadi all ümber pöörata, kui me seda ei tee, siis ei ole midagi pärata, Euroopa vajab järsku muutust ja selleks on viimane aeg, me peame tegutsema praegu. aitäh, härra Tautmann ma räägin härra Poveega justkui koos, sest tema rääkis Katalaani, Kataloonias istuvatest vangidest kes äh, alguses olid eeluurimise all peaaegu aasta eeluurimisvanglas, need on poliitvangid. aga Euroopa Komisjon ei tee mitte midagi, aga nõukogu istub käed rüpes. Euroopa Parlament on institutsioon, mis peaks rääkima, aga ei ütle mitte midagi ja isegi härra Verhofstadt on vait. Euroopa väärtused, millest me siin kogu aeg räägime, on alla surutud. ja tuleb endalt küsida, miks üks tõenäoline põhjus on see, et Hispaania valitsus toetab Euroopa Liidu projekte ja see tähendab kuidagi justkui seda, et on täiesti okei pidada poliitvange. see on põlastusväärne. see on äärmiselt silmakirjalik ja vastik on seda vaadata. Teie, inimesed, peaksite peeglisse vaatama ja hakkama pidama kampaaniat nende poliitvangide vabastamiseks aitäh, kolleeg Pidides. suur tänu, lugupeetud juhataja ja tere tulemast teile, härra peaminister. ka mul on teile mõned küsimused milliseid praktilisi meetmeid kavatsete te võtta, nii et teie koduriik Hispaania ning lisaks Itaalia ja minu koduriik Kreeka ei oleks enam sellised territooriumid, kuhu sisserändajad jäävad lõksu? Te ütlesite, et te pooldate Euroopa sõjaväe loomist, aga selleks, et äh, Euroopa sõjaväelise võimekuse suurendamist kuidagi õigustada, peaks olema ka vaenlane, kes Euroopat ähvardab, kes see vaenlane siis on ja millised riigid on ennekõike ohustatud? nii palju kui mina tean, on praegu kolmandate riikide poolt ohustatud Kreeka ja Küpros, keda ohustab Türgi. Te ütlesite ka seda, et Euroopal peab olema võimekus reageerida väljaspool oma piire. kas te peate seda silmas, kui te räägite oma unistuste tuleviku Euroopast? kas te tahate, et Euroopa oleks kogu maailmas justkui politseinikuks? Te tahtsite vabaneda ka ühehäälsuse nõudest, aga see tähendaks ju seda, et liikmesriikidel on vähem võimu ja eriti puudutab see väikeriike. kas te kujutate ette, et teie riik vaataks lihtsalt vaikides pealt, kuidas tema huve eiratakse, ilma et ta saaks neid kaitsta, sest tal ei ole piisavalt võimu? aitäh, Lange! lugupeetud äh, peaminister, tänan teid selle väga konstruktiivse kõne eest. on selge, et Hispaania on Euroopale usaldusväärseks partneriks ja Euroopa on usaldusväärseks partneriks ka Hispaaniale. niisiis äh, me jätkame kindlasti noorte tagatise, ühtekuuluvuspoliitika ja muuga. aga saame asjadest õigesti aru, sotsiaalse Euroopa eest vastutavad ennekõike liikmesriigid kui te räägite sellest, et Euroopa tööhõivekava peaks ära võtma pinged äh, koduriigis, siis see on ohtlik strateegia. ma arvan, et majanduslikult on praegu asjad hästi, sest Hispaania seisab ju hiiglaste õlul. Hispaanias on majanduses kõik väga hästi tänu endiste valitsuste tööle, jätkakem seda tööd ärgem kurnakem tulevasi põlvkondi väga suure võlaga mille kinni paks-, kinni peavad maksma ju nemad. solidaarsus ja ühtekuuluvus käivad käest kätte ja ma loodan, et me töötame Hispaaniaga selles osas viljakalt koos edasi, tänan teid. aitäh, härra Lopez Isturis. lugupeetud härra Sandes, Sanchez. me kohtume siin täna selleks, et rääkida Euroopa tulevikust ja minu meelest on kummaline, et te räägite pärast lühikest valimiskampaaniat, mis toimus teie ja härra Timmermansi vahel, me oleme imestanud selle üle, kui palju energiat teil on, kui palju energiat te olete minevikus panustanud. ja ma tahaksin rääkida Venezuelast ja Kuubast kas te kavatsete sanktsioone, nendevastaseid sanktsioone nõukogus taotleda või kavatsete edasi vaikida? paljud kolleegid eh, tahaksid seda teada. Te räägite sellest, et Euroopas tuleb täita Euroopa õigusloomet, acquis communitaire'i, te tahate olla ehm, selline tõeline eurooplane nõukogus, selle asemel, et eh, hukka mõista Castro ja Kuubas toimuv ja ka Venezuelas toimuv. ka Kuubas ja Venezuelas on poliitvangid väga väga tore oleks rääkida ka nende vabastamisest, te peaksite seda tegema. härra Blanco Lopets. Mucha, muchas gracias, presidente. Eh, aitäh, lugupeetud eh, juhataja. härra Sanchez Perez Castejon see, et te olete patrioot, ei tähenda, et te karjute elagu Hispaania. Teie meelest on see rohkem see, et kaitstakse põhiseaduslikke väärtusi ja Euroopat ja te ei tohiks töötada koos nendega, kes tahavad neid väärtusi hävitada. Te olete juba näidanud, et te olete Hispaania patrioot, sest te Te toetasite Hispaania valitsust ja sotsiaaldemokraadid on seda siin ka varem teinud sotsiaaldemokraadid toetasid teid siis, kui sotsialiste Hispaanias rünnati ja te pöördusite meie poole, et saada meie toetus ja abi. aga te olete enne öelnud, et Hispaania on kokku varisemas ja nüüd tegelikult on see olukord seal palju teravam. Te olete pidanud kaks ebaseaduslikku äh, referendumit Hispaanias ja inimesed ei saa enam rahumeelselt külg külje kõrval elada. mul on väga kahju, et ei suuda tagada, et inimesed saaksid rahulikult koos eksisteerida. Hispaania valitsuse ülesanne see justkui oleks. kolleeg Tomasitš, palun. poštovani premjeru, hvala. suur tänu, president, austatud peaminister, suur tänu teiepoolse panuse eest tänasesse arutelusse alates Brexiti referendumist on Euroopa Liit keskendunud sellele, et saavutada suuremat poliitilist lõimumist. härra Trumpi valimine on üha rohkem suunanud meid sellele teele. mul on väga hea meel, et ka teie rääkisite suurtest väljakutsetest, mis ei ole seotud poliitilise lõimumisega, nagu tööõigus, avalikud asutused, sotsiaalse Euroopa küsimus. Euroopa peaks jääma töötajate õiguste kindluseks, aga kui me soovime jääda konkurentsivõimeliseks ka maailmas, siis ei tohi kehtestada kõrgemaid makse ja rangeid reegleid. me oleme seismas silmitsi uue majanduslangusega, mis tähendab seda, et avaliku sektori investeeringuid tuleb suurendada Hispaanias on äh, pikalt olnud eelarve puudujääk ja see võib tekitada kogu Euroopale suuri probleeme tulevikus. proua Bilbao Barandica, äh, austatud peaminister, äh, Euroopa kodanikud soovivad olla, olla kasulikud, luua selline, soovivad luua sellise inimliku süsteemi ja, ja soovivad elada ühiskonnas, kus inimõigused on tagatud ka meie oleme valmis omapoolse panuse oma regioonis andma, selleks, et tagada stabiilsus kogu Euroopas ja selleks, et toime tulla meie ees seisvate väljakutsetega, tuleb tegeleda sotsiaalse Euroopaga, tuleb kasutada dialoogi selleks, et poliitilised probleemid lahendada. probleemid on väga keerulised ja mingi, mingit lihtsustatud lahendust eh, siin ei ole võimalik leida, varasemad kogemused näitavad seda me iga päev mm, näeme ka neid arutelust, debatte kas või teleekraanidel, tuleb eh, seista oma poliitikate eest, tuleb seista oma põhimõtete eest ja tuleb kõige selle puhul jääda õigusriigi põhimõtete raamesse. vastasel korral poliitilised probleemid eh, muutuvad eh, juriidiliseks probleemiks, nii nagu Kataloonias me peame võtma aluseks inimliku euroopaliku lähenemisviisi ja e, toetama seda, et suudetaks harmooniliselt üksteise kõrval koos elada. järgmine kolleeg, aitäh, president härra Sanchez, me tervitame seda edasiminekut, mida me oleme näinud teie riigis. Te olete näitnud, et et on võimalik äh, saavutada sotsiaalsemat ja keskkonnasõbralikumat äh, ühiskonda, Euroopat, mis äh, tugineb mõistmisel, mitte vihkamisel. härra Sanchez, kas teil on kavas lõpetada see niinimetatud gängloo Hispaanias? ja kas te jätkuvalt võtate vastu laevad, millega saabuvad pagulased, avasüli teete seda? kas te olete valmis ähm, liikuma edasi nii, et kedagi maha ei jäeta, kas te olete ähm, valmis tähtaja äh, seadma sellele, millal suletakse tuumajaamad ja pruunsoel töötavad elektrijaamad. proua Koomi, palun mm.. tere päevast mm.. Te rääkisite väga palju naistest, naiste õigusest, naistevastasest vägivallast. ma loodan, et järgmisel korral, kui te olete siin, siis on teil kaasas ehm, saatjaskond, kuhu kuuluvad ka mõned naised, täna ma näen ainult mehi. et, et me ei kuuleks ainult sõnu, vaid näeksime ka konkreetseid samme. Ehm, Itaalial, Hispaanial on olnud head suhted muuhulgas ka rändeküsimuses, mida on pikalt arutatud ja ma väljendan lootust meie eh, mõlema nimel, et Dublini süsteem reformitakse, et et seda küsimust ei, ei unustata ära nõukogus. Euroopa Parlament on tegelikult hääletanud Dublini reformide poolt ja ka tagasisaatmissüsteemi reformi poolt ja nüüd peavad heakskiidu andma peaministrid, meie riikide peaministrid, mis puudutab naistevastast vägivalda, siis siin on väga vaja astuda samme, et, et olukord muutuks, meil on vaja õigeid poliitikaid, me peame tagama selle, et naised saaksid ka tööturul oma rolli mängida, mitte ei jääks koju, kuigi nad hea meelega läheksid tööle. härra Veeber, palun suur tänu, härra peaminister, mina sooviksin, kui te Kataloonia ja Baierimaad äh, võrrelda, et vähemalt äh, ikkagi faktid oleksid õiged ja kuulake nüüd, et Baierimaal on ainult korra olnud vasakäärmuslaste äh, revolutsioon üle saja aasta tagasi ja tollal ei olnud praegust Saksamaad veel olemas, nii et väga suur erinevus Katalooniaga, palun mitte selliseid võrdlusi teha, mis mitte kuidagi ei klapi. teiseks rääkisite meile, mida kõike on vaja teha Euroopa tasandil, minu, mina oleksin hea meelega kuulnud, et mida teie valitsus teeb, ei piisa ju sellest, kui lihtsalt nõuate eh, Euroopa töötukindlustus, kuid samal ajal võtate tagasi meetmed, millega, eh, millega liberaliseerida tööturgu Hispaanias, eh, tööhõive Hispaanias väheneb ja te ise ei võta mitte mingeid meetmeid näiteks noorte tööpuudust vähendada, ma ei kuulnud mitte midagi selle kohta, niisiis ainult äh, Euroopa solidaarsuse nõudmisest ei piisa, vaid selle juurde käib ka ise meetmete võtmine, äh, lähimuspõhimõte ja solidaarsus käivad äh, väga tihedalt kokku, suur tänu. suur tänu. kolleeg Naar, palun. köszönöm a szót, elnök úr! Euroopa jövőjéről vitatkozunk ma. aitäh. me räägime siin Euroopa tulevikust. Euroopa demokraatlik süsteem seisab silmitsi suurte väljakutsetega, Euroopa ei tule toimu, toime olukordadega, kus Euroopa Liidu valitsused Eh, ei taga demokraatlikke õigusi ja ehitavad üles ebaliberaalset süsteemi. ma räägin siin Ungarist ja Ungari peaministrist Orbanist, eh, kellest on saanud riigi kõige rikkam mees. Eh, avalik meedia on täiesti pea peale pööratud, Ungaris on valeuudised igapäevased, opositsioonierakonnad et äh, parlamendis ei saa mitte midagi ette võtta. Äh, käputäis inimesi on tohutult rikastunud, samu, samas on sajad tuhanded lapsed, kes nälgivad. korruptsioonijuhtumitega ei tegeleta, opositsiooniliikmeid, kodanikuühiskonna esindajaid äh, kiusatakse taga. Ähm, härra Sanchez Perez, teie riigist on saanud demokraatlik riik diktatuurist, mida peaksime meie Euroopas tegema, tahaks ma teie käest teada, et me enam diktatuuri Euroopas ei näeks. kui te räägite kaks korda kauem, kui äh, teil kõneaeg on, siis võtate äh, oma kolleegidel kõneaega ära, me peame hakkama hääletama kell üks, aga nüüd äh, härra Timmismaker, palun. tere tulemast äh,, äh, lugupeetud härra Sanchez kahekümne esimesel septembril olin ähm, Kataloonias ka teie viibisite seal, mina tahtsin külastada kahte vangi, kes ähm, seal, poliitvangi, kes seal olid, kes olid äh, läinud äh, näljastreigile, ma ei hakka kritiseerima teie poliitilist strateegiat, aga minu jaoks on vastuvõetamatu, et inimesed istuvad juba terve aasta vanglas äh, ja neid süüdistatakse äh, siis äh, separatismis. ma võin teile kinnitada, et mitte keegi ei ole läbi viinud vägivaldset mässu. me ei näe, et midagi sellist toimuks mõnes teises riigis nagu minu koduriik või Šveits. poliitikat peetakse läbirääkimiste kaudu, mitte kohtusüsteemi kaudu ja mulle tundub, et härra Weber on siin midagi kahe silma vahele jätnud. jah, äh, ohtlik äh, natsionalism on olemas, aga mitte Kataloonias, härra Weber, vaid äh, ohuks on siin uus frankoism. ma loodan, härra Sanchez, et te saate üle oma hirmust paremäärmuslaste eest ning vabastate poliitvangid. härra Tremosa, palun. benvolgut Josep Borrell, ben tornat en aquest Parlament Äh, tänan, lugupeetud president, lugupeetud peaminister. eelmine